juurde, mis on suuline küsimus ühenduse raudteevõrgu ohutuse ja koostalitusvõime kohta. kõigepealt ma annan sõna härra Simsonile, kes on küsimuse autor. aitäh, härra president. mina nime, räägin transporditurismi komisjoni nimel. see on suuline küsimus, mis on tõstatatud hiljutiste Itaalia ja Hollandis toimunud raudteeõnnetuste tõttu. ma äh, raudtee on siiani äh, üks ohutumaid äh, transpordiliike, kuid minu komisjon tahab teha kõike, mis võimalik, et see olukord jätkuks. meie siin Euroopa Parlamendis oleme alati väga tõsiselt käsitlenud raudteeohutust me võtsime vastu raudteohutuse direktiivi ning parlament on vastu võtnud algatusi mitme aasta vältel. siiski oleme me mures selle, me oleme mures selle tõttu, et raudteeettevõtted ning riigivalitsused ei eh, suuda toimida hoolduse valdkonnas. kui me vaatame võtmeseadusandlust, eriti äh, eriti sellise seadusandluse äh, rakendamist, mis, äh, mis on vastu võetud. komisjoni enda edu, eduaruanne äh, raudteohutuse direktiivi rakendamise puhul ütleb seda, et riiklikud normid ja eeskirjad tõs-, tekitavad barjääre integreeritud raudteesüsteemi arendamiseks ka riiklikud eh, normid või eeskirjad mõnikord panevad ohtu raudteeohutuse. kas eh, rahvuslikud barjäärid või takistused eh, takistavad edasiminekut ka selles valdkonnas, vaid kas on raudteetööstusel soov koostalitusvõimet tõsta? miks on edasiminek nii aeglane Euroopa raudtee koost-, liikluse juhtimissüsteemis. ning äh, need on kõik küsimused, härra president, mida meie komisjonis otsime samuti, millele meie komisjonis otsime samuti vastuseid, kuid me tahaksime teada äh, komisjonilt, millised riiklikud äh, takistused ning nii-öelda augud takistavad edu, edasiminekut ning millised liikmesriigid ohustavad seda kõige rohkem? kas komisjon äh, kasutab eh, mingisugust juriidilist võimu selleks, et kindlustada ühenduse seadustikuga kooskõlas olemine. me teame, et probleemid, mis puudutab kaubavedu, on eh, nõukogu pädevuses. mina oma komisjonis tahan koostööd teha Euroopa Komisjoniga ning arendada välja integreeritud äh, ohutu ning koostalitusvõimeline raudteevõrgustik. minu komisjonil tekib aga küsimus, kas ohutus, eriti kui see räägib kaubavagunitest, kas seda ei seata mitte ohtu? kuna ei ole võime, kuna nad ei ole võimelised rakendama ühenduse seadustikku. kui see on nii, siis tuleb midagi ette võtta kiiresti. samuti tuleb mõelda in-, integreerimise ja koostalitusvõime peale, kui, kui me tahame siis reisi ja ve-, reisijate vedu arendada kiiresti, siis on vaja mõelda ka sellele, suur aitäh teile! aitäh, härra Simson! ja nüüd ma tahaksin anda sõna härra Dajanile. aitäh, härra president! enne Äh, arutelu alustamist tahaksin ma teha ühe märkuse sissejuhatuseks, mis puudutab äh, tehnilist uuringut äh, Itaalia, Itaalia õnnetuse küsimuses ning millised olid siis need kokkuvõtted nii Itaalia kui Hollandi raudteeõnnetuse osas vaatamata nendele kahele Äh, õnnetusele, mida härra Simson nimetas. loomulikult me peame võtma seda kui õppetundi raudteeohutuse osas. on olnud äh, mitmeid äh, sündmusi, kuid ma tahaksin öelda seda, et Euroopas on raudteetransport väga kõrgetasemelise ohutusega, kui me vaatame, võtame arvesse teisi transpordiliike. esimene raudteepakett mis võeti vastu kahe tuhande kuuendal aastal, äh, siis avas turu äh, konkurentsile, sellel ei ole olnud äh, negatiivset mõju üldisele ohutusele. vastupidi, ohutus pidevalt suureneb, isegi kui me peame mõtlema ja vaatama seda, et olukord paraneks pidevalt. me ei saa nüüd jääda loorberitele puhkama. peale liberaliseerumist on erinevad tegijad selles võrgustikus ning me peame eh, hindama ning kvaliteeti järgima. peale Viareggio ja Hollandi õnnetusi on komisjon teinud kohtumisi kõikide huvitatud eh, as-, asjast huvitatud osapooltega ning on vastu võetud eh, tegevusplaan selleks, et vältida sarnaste õnnetuste juhtumist tulevikus Äh, plaan võeti vastu raudteohutuse konverentsil, mida komisjon korraldas kahe tuhande üheksanda aasta septembril. Äh, kaubavagunite ohutus ning äh, kriitiliste komponentide hooldus on loodud töörühm, mis on kohtunud juba kolmel korral. sellel töörühmal on oma tööprogramm mis avaldab äh, töö tulemused kahe tuhande üheksandal ja kahe tuhande kümnendal aastal. kõigepealt vaadatakse äh, kiirelt olulised, äh, vaadatakse üle siis kriitilisemad kohad. Need ning tuleb siis mõelda ka koordineeritud, koordineerimisel Euroopa tasandil, teisel tasandil räägitakse hooldusest, siis veerem koosseisu hooldusest, hooldust vaadatakse lähemalt ning kas on vaja muuta hooldussüsteemi tehniliste, tehnilised standardid, mõõtmised, kontrollimised, riiklikud režiimid, mis sa, mis rakendati enne turu avanemist, kontrollitakse samuti harmoniseeritud äh, reeglite puudumine ei ole enam aktsepteeritud, arvestades käesolevat, käesolevat olukorda, sest koostalitusvõime ning tehnilised äh, nõudmised ja uued äh, lepingud raudteevagurite kasutamisel on tähtsad. kui me räägime hooldusest ning hooldusasutustest, siis me peame lähtuma sellest ajakavast, mis äh, direktiivis on sätestatud. enne kahe tuhande kümnendat aastat äh, tuleb vastu võtta meede. sertifitseerimissüsteem, mis äh, loob kriteeriumid selleks, et operaatorid saaks tunnustada, annab võimaluse äh, Äh, mis praegu on ainult äh, mõnel üksikul ettevõttel, kuid nüüd annab, nüüdsest annaks siis võimaluse paljudele. Äh, koostalitusvõime on seotud ka monopoolsest süsteemist üleminekuga uu-, uude süsteemi. takistused, mida kirjeldati komisjoni avalduses Euroopa Raudteeagentuur avas äh, veerem koosseisu äh, rahvusvahelise tunnustamise on äh, harmoniseeritud nimekiri tehnilistest standarditest ning selle eesmärk on lõpetada praegune praktika, kus riiklikud standardid kasutatakse selleks, selleks, et takistada veeremkoosseisu tunnustamist, mis on kuskil juba tunnustatud teises liikmesriigis. kuna see võib tek-, võib olla siis takistuseks koostalitusvõimele. Euroopa on vajalik ühtsed standardid selleks, et turg toimiks optimaalselt. mul on esitatud mitmeid küsimusi nii et ma proovin nüüd kokku võtta. mis puudutab RTMS-süsteemi Euroopas, see on äh, hea, see on näidanud häid tulemusi, see töötab edasi, algsed spetsifikatsioonid olid, äh, olid äh, mitmepalgelised, kuid need on kahe tuhande seitsmendal aastal kõrvaldatud kahe tuhande kaheksanda aasta märtsist tehti kohustuslikuks kasutada uut versiooni liikmesriigid töötavad ja kaasajastavad äh, oma seda valdkonda ning kõik komisjon annab finantstoetust sellesse valdkonda selleks, et et äh, toetada neid, kes on juba kaasajastanud oma süsteemi kahe tuhande üheksanda aasta kutsed, üle rohkem kui kaheksasada miljonit eurot anti kahe tuhande üheksandal aastal ning osa sellest on äh, infotehnoloogia kaasajastamisele mõeldud. ma tänan, härra Tajani. ja nüüd fraktsioonide nimel saavad saadikud sõna. ma palun, et peetaks kinni kõneajast. George Bach, kaks minutit ma tänan, härra president, volinik. Teil on õigus, raudteesüsteem võrreldes teiste transpordiliikidega on väga ohutu ja liberaliseerimine on paraku toonud kaasa äh, fragmenteerumise, erinevad infrastruktuurid, äh, liisimise, teenuste sisseostmise ja kõige selle tagajärjel on kannatanud ohutus. tähtis on tagada, et liikmesriikides ohutuse eest vastutavad asutused võtaksid vastu Euroopa Raudteeagentuuri lähenemisviisi ja võtaks kasutusele ka ohutustunnistuste andmise. tähtis on tunnistusi mm, korralikult ka kontrollida ja seda personali kontrollida, kes nende küsimuste eest vastutab. tähtis on, et meil oleks üht ühtne Euroopa Liidu ohutustunnistuste andmise süsteem ja ka vedurijuhtide litsentside süsteem ning mis puudutab ERTMS-i, meil on vaja arendada seda raudteeliikluse juhtimise süsteemi, rakendusplaan peab olema siduv, nagu te ütlesite, ning liikmesriikide kaalutlused, eh, finantsprobleemid ei tohiks mingisugust viivitust tekitada. nüüd, mis puudutab DSI-sid, eh, koostalituse tehnilisi kirjeldusi, siis ka neid on vaja edasi arendada. eriti aktuaalne on see seoses veeremi sertifitseerimisega ning tehnohooldusega, mis kõik peab tagama suurema ohutuse Ehm, eh, palju toimub raudteel õnnetusi eh, ja ka peaaegu toimunud õnnetusi, aga tuleneb see kõik sellepärast, et jääb vaja ka tehnohooldusest mm, ja kontrollide vaheline periood on liiga pikk. minu arvates on vaja teha kõik, mis meie võimuses selleks, et ära hoida olukord, kus üksikud liikmesriigid lähevad tagasi oma äh, eelmiste eeskirjade juurde ning tegutsevad iseseisvalt oma eeskirjade järgi teistega arvestamata ning eh, sellisel juhul igasugune piiride ületamine seab liikluse ohtu ning kindlasti ei tohi unustada ka selle temaatika sotsiaalseid aspekte. ma tänan, härra Bogoslav Liberatski, palun. ma tänan tänan ka volinik Dajanit, tahan tänada härra Brian Simsonit selle küsimuse tõstatamise eest ning avan talle tunnustust selle eest, et ehm, see küsimus meil täna siin, mis sest, et hilisel tunnil, aga ometi arutusel on. Ehm, nüüd tulles selle küsimuse sisu juurde, me kõik oleme kuulnud Eh, palju Euroopa Liidu raudteesüsteemist ja ma võin öelda, et Euroopa raudteesüsteemi kui sellist veel ei ole, iga riigil on oma raudtee, omaenda parameetrid ja standardid, eh, mõnikord viisteist kilovolti eh, on mootorid, mõnikord viissada kilovolti mootorid ja mis puudutab põhja-lõuna suunda, siis Poola ja Itaalia raudteed on sarnased, samas mm, meievahelised raudteed jälle erinevad. nii et loogem Euroopa raudteesüsteem ning ärgem piirdugem liikmesriikide raudteedega. ma tänan. härra Mihhail Kramer järgmisena saab sõna. härra president, mu daamid ja härrad ohutus on ülimalt tähtsuse, tähtis, see peab olema meile prioriteediks. ja see, mis toimub Berliinis, peab olema erandiks. silmas peetakse ainult kasumit. S-baan on peaaegu koost lagunemas ja mitte pommide tõttu. Hmm. see ei ole lubatav. ohutust ei tohi ka samas ära kasutada eh, konkurentsi õõnestamiseks. võrgud on vaja avada. esimesest jaanuarist kaks tuhat seitse jõustunud õigusaktid on siduvad kogu turule, aga ohutust ei tohi kuritarvitada ja ettekäändena kasutada, meil on vaja investeerida infrastruktuuri ja ohutusse ja raha on ju olemas. ma tuletan teile meelde, et Eh, liberaliseerides petrooli hinda me saime suured summad oma kasutusse ja me võiksime seda kasutada ohutuse eesmärkidel. ma tänan. härra Kraamer, härra Henin. härra president, kallid kolleegid. selleks, et raudteesektoris ka oleks konkurents me lööme lahku erinevad äh, raudteetranspordisektori osalised ja peab ütlema, et äh, rongid sõidavad meil nüüd aeglaselt, kõik väidavad seda, eksperdid ja äh, eksperdid ja ametiühingud. aga me, me tõesti ei tohi ohtu panna ohutust kasumi eesmärkidel ja ei tohi piirduda ainult minimaalse reguleerimisega, me ei tohi ohutust ohvriks tuua kapitalistlikele taotlustele. tuleb kaitsta töötajaid, tagada maksimaalne julgeolek, aga paraku toimub vastupidine. meil on praegu metsik konkureerimine eriti on vaja mõelda ohtlike kaupade vedude ohutuse peale. ma tänan, nüüd härra Leichtfried. ma tänan, härra president, ei ole sugugi üllatav, mida me siin kuuleme ja üks asi, kui me liberaliseerime ja privatiseerime, siis õnnetuste arv ainult kasvab ja see seos on täiesti selge Mm, tahetakse suurt kasumit saada, töötajatele makstakse vähe, kvalifikatsioon on madal, sest kvalifikatsioon maksab, kontrollitakse vähem, sest kontrollid on kulukad ja lõppkokkuvõtteks ongi see, et kõik laguneb koost. ja lõppkokkuvõttes kannatab üldsus selle liberaliseerimise pärast kannatab rahvas. me oleme võtnud vale lähenemisviisi. härra Pahh ütles, et me peame hoopis rohkem pöörama tähelepanu ohutusele, jah, aga meil on vaja kvaliteedi, ohutuse, tõhususe suunas liik-, liikuda ja ka liberaliseerimine seda toonud ei ole. vastupidi. ma tänan ja järgmine on Guido Milana. ma tänan härra president, volinik, kallid kolleegid. kaks märkust. ma ei arva, et me peaksime nüüd siin valima liberaliseerimise ja konkurentsivõime äh, vahel, jah, loomulikult äh, kulusid ei tohi vähendada ohutuse arvelt, aga kulusid äh, vähendades ja suuremat konkurentsi taotletes ohutus kannatab aga tähtsam on siin see, et meil oleks range lähenemisviis komisjonilt. tähtis on, et ka Euroopa Raudteeamet etendaks strateegilisemat rolli see amet peab olema proaktiivsem, arvestades, kuivõrd erinev on olukord erinevates riikides, sellest siin juba räägiti, räägiti vastuoludest eh, liikmesriikide ja Euroopa õigusaktide vahel. Eh, agentuur peaks olema rohkem kaasatud ka sellesse, mida teevad liikmesriikide raudteeametid ja Euroopa Raudteeamet paraku ei ole sellega toime tulnud, ta jääb maha ajanõuetest, ta peaks olema tegelikult mm, tuginema äh, lennuameti mudelile ja nüüd on komisjonil vaja kiirendada seda protsessi äh, komisjon, te ütlesite, et on vaja ära oodata, mida õnnetuste mm, uurimine näitab, aga ma arvan, et ei peaks äh, ootama. Mm, Äh, võib-olla see nüüd jääb väljaspoole teie volitusi ja valitsemisala, aga tihtipeale on nii, et igasugused äh, määrused ja standardid ei aita hüvitada äh, õnnetuste ohvritele kannatatud kahju. ei ole ka selgu tihtipeale, kes tegelikult ikkagi süüdi oli. Läheme nüüd edasi vaba mikrofoni rubriiki kõigepealt Laslo Tokis, palun. Lehet, hogy nem ehhez a témához, a következő témához oh,? Elnézést. see ei ole sel teemal minu sõnavõtt, vaid järgmisel teemal, ma vabandan. järgmine sõna, soovija, palun. president härra president, öeldi, et kakssada miljonit on kulutatud aastal kaks tuhat üheksa sellele valdkonnale. huvitav, kas komisjon kaalub Äh, rahastamist äh, ka koostalitusvõim ja ohutuse poolest, et mõelda selle peale, et äh, kogu raudtee on ju elektril põhinev ja tähtis, et meil oleks ohutu, ühendatud ja keskkonnasõbralik raudteesüsteem kogu Euroopa Liidus ma tänan. proua Tikau, palun üks minut. ma tänan, härra president, volinik raudteeohutus on seotud ka investeeringutega, tähtis on investeerida tehnohoolusesse, moderniseerimisse ja veeremisse ja kui investeeringuid ei tehta, siis õnnetuste arv ainult suureneb raudteetransport on ühenduse sisene transpordiliik ja meil on vaja suuremat eelarvet üle-euroopalistesse raudteevõrkudesse. meil samas on vaja tagada, et töötajad raudteesektoris saaksid ka piisavalt tasustatud. möödunud aastal Rumeenias oli meilgi raudteel õnnetus Euroopa Liidu idapiirkonnad vajavad suuri investeeringuid raudteesektorisse selleks, et moderniseerida oma infrastruktuuri. kui me suudame võrku laiendada Konstantsani välja ja meil on korralik äh, kaubavedude äh, võimalus selles piirkonnas, siis ma arvan, et sellest võidavad Trans-Euroopa raudteevõrgud. Äh, siin on veel sõnasoov, aga paraku meil ei ole piisavalt aega selle jaoks. nii et ma annaksin nüüd sõna tagasi volinik Dajanile, palun. aga ma palun, tehke lühidalt, sest sõnasoovijaid on meil veel palju. ma tänan, härra president, ma vastan nendele küsimustele, mis esitati siin mõttevahetuses aga äh, paljud vastused kõlasid juba konverentsil, mis toimus kaheksandal septembril raudteohutuse küsimuses see võeti, eh, toimus kohe pärast eh, Via Regio ja Hollandi õnnetusi. Eh, nii et meie tahame, et Euroopa Liidu institutsioonid kõik oleks kaasatud sellesse tähtsasse küsimusse raudteeliikluse ohutusse. konverentsil osalesid kõik institutsioonid, olid kutsutud kohale ka nõukogu ja parlament. ja me arutasime seal neid samu küsimusi, mida täna siin. kõigepealt Euroopa Raudteeagentuuri küsimus. jah, ma olen nõus teiega. konverentsil ma ütlesin sedasama, mida härra Milan, kes ütles, et Euroopa Raudteeamet peab saama suuremad volitused, ma olen absoluutselt sellega päri. aga mängureegleid on vaja selleks muuta. ja mina transpordivolinikuna äh, taotlen seda tagamaks, et Raudteeamet saaks samasugused volitused nagu Mereamet või nagu on agentuuril lennunduses. ja nüüd äh, operaatorite vastutus kogu transpordiahelas, ka seda küsimust me arutasime meie konverentsil. kui seal osalesid ka õnnetustes kannatanute perekonnad ja hukkunute perekonnad. väga tähtis on õnnetuse osaliste õigused raudteel reisijate õigused. kolmandal detsembril käesoleval aastal need uued õigused jõustuvad. aga komisjon mõtleb ka selle peale, kuidas hüvitada neile, kes kannatasid kaudselt õnnetuses, näiteks Via Regios Mm, näiteks plahvatuse tagajärjel või raudteel mahajooksu tulemusena. ka selle peale me mõtleme. nii et komisjon on reageerinud ähm, raudtee ohutuse valdkonnas, see on meie jaoks väga tähtis. sama puudutab ka personali. aastal kaks tuhat seitse võeti vastu direktiiv viiskümmend üheksa, mis puudutas vedurijuhtide sertifitseerimist, vedurijuhi luba jõustub veel käesoleval aastal. see on üle-euroopaline dokument, samuti on meil sotsiaalse dialoogi komitee tegutsemas ning nad arutasid rahvusvahelises raudteeliikluses tööaja temaatikat samuti on vaja tagada rohelisem transport ja väga tähtis on veeremi moderniseerimine, samuti veeremi tehnohooldus. ERTMS, Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem, on ülimalt tähtis saavutus, komisjon sellesse palju investeerinud ning eesmärgiks on tagada, et kogu raudteetransport oleks turvalisem suur tänu härra volinik tajani sellega on äh, see arutelu ka lõppenud ja järgmine päevakorrapunkt komisjoni avaldusega on tegemist vähemuskeelte kasutamise kohta Euroopa ühise kultuuripärandi raames ja kõigepealt Euroopa Komisjoni